ning viimane teadaanne vastavalt artiklile kakssada üksteist lõikele kolm põhiseaduskomisjon on teinud ettepaneku tõlgendada järgmiselt artiklit kolmteist lõiget üks kodukorras, mis räägib kandideerimisest ning üldsätetest. kui peab asendama üheainsa asepresidendi ja kui on vaid üksainus kandidaat, siis on võimalik ta nimetada ametisse heakskiidumenetlusega. presidendi otsustada on see, kas kasutada heaks mine, heakskiidumenetlust või salajast hääletust. valitud kandidaat võtab üle ülesanded, selle asepresidendi ülesanded, keda ta asendab. ja kui selle vastu ei olda, siis homme kahekümne kolmandal juunil peame selle tõlgendusega õigeks